okay, everybody, can you sit? niisiis kõik, palun võtke istet. Please. palun, palun võtke istet. Will you quiet? ja palun, palun vaikust. me hakkame hääletama, kõigepealt testime. palun asuge kohtadele, kõigepealt me testime hääletamist vote, vote, voting cards. nii, palun torgake hääletuskaardid masinasse. ükski masin ei tööta. tuleb välja taimer lülitati hoopis sisse hääletussüsteemi asemel, et tekkis tehniline tõrge. nüüd on testimine. palun, kas te istute kõik nüüd mugavasti selleks, et testida hääletust? nii, hääletus algas ei ole mikrofon sees, ei kuule. Two more to vote. One more to. kahjuks ei saa tõlkida, sest ei ole mikrofon sees esimehel. The, the vice president's having problems. Right, okay. Right, the vote's closed and 28 jah, hääletus lõppes kakskümmend kaheksa istuvad mugavasti, keegi tunneb ennast ebamugavalt. selge, tulemused on käes. nii, teie masin ei tööta. jah, meil tuleb üks Rahvapartei hääl eraldi lisada, kus asjakohane nii, kõigepealt me hääletame Werner Langeni raporti üle, mis puudutab börsiväliseid tuletusinstrumente, keskseid vastaspooli ja kauplemisteabehoidlaid. Langeni raport kõigepealt. Langeni raport, kas kõigil on dokumendid olemas? kõigil on dokumendid, nii, kõigepealt muudatus sada kakskümmend kuus, sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend kaheksa, kes on kõigi nende poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AJ, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi kompromiss AK järgmisel leheküljel suulise muudatusettepanekuga ECR-ilt lisada viimasele osale välja arvatud need ja kuni sõnadeni real estate. see on kakssada kuuskümmend kolm viimane osa, kas me oleme suulise muudatusettepanekuga nõus, kes on poolt? suuline muudatusettepanek, kes on kõigepealt see vastu erapooletud, suuline muudatusettepanek lükati tagasi. nii et kompromiss ilma suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme AL-i juurde, see on viiendal leheküljel. neljas osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neljas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. edasi kompromiss AM. oodake natuke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 vastu erapooletud, vastu võetud, viies osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuues osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitsmes osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, nii et lõppeks ikkagi oli tegemist kompromissiga. nüüd läheme edasi kompromiss AN-i juurde, mis on tükk maad edasi kolmeteistkümnendal leheküljel, ütleb esimees kompromiss AN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatus kolm üheksa kolm, miks mitte? kolm üheksa kolm kukub ära, kolm üheksa neli poolt, kolm üheksa neli kukub ära väidetavalt. kolm üheksa neli poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AO poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AP suulise muudatusettepanekuga Aldelt. see on teie dokumentides necessary, fair and reasonable, need sõnad tahetakse lisada. nagu ma varem tegime, kõigepealt hääletame suulise muudatusettepaneku, see on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, parlament lükkab tagasi necessary, fair and reasonable, nüüd kompromiss AB ilma muud suulise muudatusepaneku poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss AQ. ainult üks lehekülg edasi, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AR. ma üritan leida jah, kaks osa jälle. lehekülg kaheksateist. esimene osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud AS kompromiss on järgmine. ma arvan, et see on kakskümmend kaks leheküljel. AS poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, edasi läheme AT juurde. lehekülg kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. AU samal leheküljel poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. AV järgmisel lehel poolt vastu erapooletud, vastu võetud. A kaks siis V poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. AX järgmisel lehel poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. AY poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. AZ kaks lehekülge edasi poolt, vastu erapooletud, vastu võetud BA poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. BB juurde tahaks minna, kui leiab, aga BB-d ei ole. BB-d pole mul on väga kahju. see ei ole midagi isiklikku. Äh, nii et üritame BC-d. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd me ei lähe B juurde, vaid uue kompromissi juurde, mis on ZZ. seal lõpus artikkel kaheksateist A kohta poolt vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd võtame BE poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. E BS e poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, BG poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, BH poolt, vastu erapooletud, vastu võetud BI kaks lehekülge edasi poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. siin on pisut palju müra, BJ, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. BK järgmisel lehel pool, kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, BL BL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BP poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Markus paluks Äh, räägime MIFID-i hääletamise ajal parem. BQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BR poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BU poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud BV poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, B2 siis V poolt, e, vastu erapooletud, vastu võetud. ma eeldan, et see on vastu võetud, jah. BC, e, BC, kui ma selle nüüd üles leian, ta siit just välja ei jäänud aga mis juhtus BX-iga, X-iga? me läheme BX-i juurde. artikkel kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. BY poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd tuleb BZ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. CA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud CB poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, CC poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, CD poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. palun vaikust, CE poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, CF poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, CG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CI poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CJ poolt, vabandust, CJ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CK poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud CL poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CM poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CN poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CO poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CP poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CQ poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CR poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, CS poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CT poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CU poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, CV poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, C2 siis V poolt vastu erapooletud, vastu võetud CX poolt, vastu erapooletud, vastu võetud CY poolt, vastu erapooletud, vastu võetud CZ poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, DA poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, DB poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, DC poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, DD poolt, ma olen nüüd ette rutanud üheksa, kuus, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. DD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. DE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. DF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. DG meil on kaks suulist muudatusettepanekut, üks rohelistelt, mis on pikk ja üks aldelt, mis on lühike. ma võtan selles järjekorras, nagu nad siin on. suulised moodustavad kõigepealt roheliste oma poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, alde oma poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. nii et kompromiss DG algselt poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. edasi läheme kuhugi DH-i juurde. poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd jälle tähestiku algus A. B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend neli, sada kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus sada kolmkümmend kuus poolt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 kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss hash poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa poolt,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 kuuskümmend üheksa, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, šampust ei saa, üheksa poolt, vastu, erapooletud see oli raportöör, vastu võetud, olete poolt, eks ole ju? sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ikka ei saa šampust sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend viis poolt. kaheksakümmend viis ja kaks kukuvad ära hoopis. kompromiss B poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss Q poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss R poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss S poolt vastu erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, šampus, vastu võetud tähendab, tee vas-, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss, U poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss V poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks siis V poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss Z poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss AA poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus seitseteist poolt. muud kukuvad ära, öeldakse siin raportöör ütleb, et tema muudatusettepanek seitseteist on okei okay., kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss AB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, AC poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, üks, neli poolt, vastu, era-. kaks, üks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AD poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, üks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AE poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt ei, kompromiss AF poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. AG poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks, kaks, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. AH poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ai poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me saame nüüd elektrooniliselt hääletada, hääletada teksti muudetud kujul? hääletus algas. Right. Uh, you're working, everybody working. One more person to... kõik hääletavad. nii, ma lõpetan hääletuse, hääletus lõppes nelikümmend üks olid poolt, keegi vastu ei olnud ja erapooletuks ka ei jäänud. nüüd hääletame õigusloomelist resolutsiooni. kas tahate sõna enne, kui me seda teeme? palun, raportöör soovib sõna nüüd ja veel üks hääletus toimub siit. väga lühidalt. ma sooviksin äh, tänada kõiki ja teeksin ettepaneku, et enne kui me läheme selle legislatiivse resolutsiooni juurde, et meil tuleks täiesti tavaline esimene lugemine juuli nädalal ja et me praegu läbirääkimistesse ei astuks, vaid et me praegu koostame ühisseisukoha parlamendi poolt, enne kui me asume läbirääkimistesse, et me juulikuuks siis seaksime selle esimese lugemise. juuni oleks liiga vara ja alles seejärel alustame läbirääkimisi nõukoguga sellepärast, et nõukogu ei ole endiselt veel ühisel seisukohal ja meil on äh, piisavalt aega selleks ajaks ja suur tänu kõikidele toetuse eest. suur tänu, oodake natukene, oodake niisiis, ettepanek on selline, et, et me hääletame seda täiskogule, enne kui me esimeseks lugemiseks läbirääkimistes astume nõukoguga. ja nagu tavaliselt, siis läbirääkimismeeskond on esimees, raportöör ja variraportöörid. ja mandaadiks on siis see, mille annab meile täiskogu. on kõik nii õige? väga hea kas keegi soovib veel midagi öelda või oleme me kokku leppinud selles? vabandust. ma saan aru, et ma olen siin kaks aastat olnud, äh, aga see ei ole selline kogemus, mida mina olen siin varem näinud, et kas te võiksite selgitada, mida see tähendab ülejäänud menetluse jaoks? Yes, it means, it means that we'll take the... see tähendab seda, et meil tuleb täiskogul hääletamine, aga see ei tähenda, et me lõpphääletus äh, teeksime täiskogul. Te soovite lõpphääletuse ka teha täiskogul? kahju. Te soovite siis teise lugemise kokkulepet? härra Langen? ei, ma soovin, et äh, toimuks tavaline menetlus vastavalt äh, meie kodukorrale, vastavalt meie lepingutele et meil tuleb täiskogus hääletus ja alles seejärel astume läbirääkimistesse. selge? niisiis, esimene lugemise läbirääkimisi ei toimu, vaid meil toimuvad siis teise lugemise läbirääkimised. aga alati on võimalus ka esimese lugemise jaoks, kui nõukogu nõustub kõigega aga see tähendab seda, et äh, raportöör ütleb, et tema soovib läbida kogu menetluse, kaasa arvatud ka teine lugemine. nii et kas me paneme selle ka, menetluse ka hääletusele? kas te võiksite selgitada, miks? ei, Viki, ütleb proua esinaine. vabandust, Viki, aga me teeme nii, nagu raportöör ütleb, et me hääletame täiskogul äh, ja ka lõpphääletus toimub täiskogul ja kui nõukogu seda seisukohta vastu ei võta, siis tuleb teine lugemine, siis me hakkame seda uuesti tegema. nüüd õigusloomeline resolutsioon hääletusel ja hääletus on alanud. okei okay.. noh. Right, I am closing the hääletus on lõppenud kolmkümmend kuus poolt, kaks erapooletut, üks vastu. niisiis kolmkümmend kuus poolt, kaks erapooletut, üks vastu. nii. Right. Okay. Okay. I will. Will those leaving? Need, kes lahkuvad saalist, palun tehke seda kiiresti ja need, kes äh, veel vestlevad, palun lõpetage. nüüd hoiuste tagamise skeemid. hakkame hääletama muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. I thought that would make you compromise. nüüd äh, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatused sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ilma nimeta, ei, see on kompromiss B kahes osas. esimene osa ilma sõnadeta up to ten percent poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa on, kas te soovite, et sõnad on sees up to ten percent poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, vastu võetud, ütleb proua esinaine aga see hääletusnimekiri ei ole väga selge. nüüd. nüüd sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, see langeb ära kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Jüri kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli koos suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kolmteist poolt, vastu, tagasi lükatud. IMCO neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C ja see jätkub ja jätkub ühes osas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek raportöörilt äh, lõik lõige kolm kohta IMCO viisteist all poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime sada kuuskümmend neli me kontrollime elektrooniliselt Kiigoldi muudatusettepanekut sada kuuskümmend neli. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? vastu võetud, kakskümmend viis kolmeteistkümne vastu. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa tehniline, niisiis see sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd IMCO seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja see on väga pikk. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et on tagasi lükatud, aga kontrollime, kui soovite. sest ei olnud päris selge. kontrollime kahesajandat. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu, tagasi lükatud, kakssada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss H poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. kakssada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss I kahes osas, esimene osa mis tähendab, et investeeringud peavad olema sotsiaalselt vastutusel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, ülejäänud teksti osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, kaks, üheksa, kaks, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kolm, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juuri kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. EMCO kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks ja edasi äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaks, neli, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, neli, kaheksa poolt, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. juuri üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaks ja edasi poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kas siis kakssada viiskümmend? kuidas äh, on võimalik, kui me alles kustutasime selle? hästi, kakssada viiskümmend on hoopis teine aspekt äh, kui see, mille me just kustutasime, nii et kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ka IMCO kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu. mis siin lahti on? tagasi, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks, viis, viis või on see ikka veel sama, kui oli kaks, viis, neli? ma arvan, et see on vist kõik sama. niisiis, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. see oli IMCO kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu. ma arvan, et tagasi lükatud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks kuus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. juuri kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks kuus viis poolt, eh, kaks kuus viis langeb ära, kaks kuus kuus poolt, vastu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 tagasi lükatud. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja läheme edasi, kaks, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend, kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks üheksa seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üheksa kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks üheksa üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kaks langeb ära, kolmsada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend neli kaheksakümmend neli langeb ära. IMCO kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada seitse kosulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu võetud. kolmsada üheksa langeb ära, kompromiss P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja Juri ja Imko omad langevad ära, kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss T poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. IMCO üks langeb ära, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd, mis see siin on? Was that something recital eleven? I think it's. I think. ma arvan, et et äh, sada seitseteist nüüd suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd sada kaheksateist, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, IMCO kolm poolt, vastu, ai, see langes ära. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Y poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, ei siin öeldakse, et minge edasi saja kahekümne kaheksanda juurde, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. IMCO kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa langeb ära. see langeb ära. kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Imko viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga see langes niikuinii ära, vabandust, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Imko Seven poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame muudetud teksti, elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt, viis vastu, üks erapooletu. Again, we need, um, yeah, I know. Do you want to do it now or later? Let's go on the resolution. Right. Then we... right. Well, now. Nüüd hääletame. Kuulake nüüd. Nüüd äh, hääletame õigusloomelist resolutsiooni. Hääletus on alanud elektrooniline hääletus õigusloomelise resolutsiooni osas. hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli poolt viis vastu üks erapooletu raportöör raportöör, kas te soovite nüüd esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda? minu meelest Ungari eesistumise ajal nõukogu viimasel koosolekul, see siis toimub homme, sellega tegeletakse ja paistab, et on olemas võimalus, et me siin läheneme üksteisele oma seisukohtades ja seetõttu ma ootaksin ära, ähm, kuidas ähm, nõukogus tööd äh, homme järgnevatel päevadel toimuvat äh, arenevad ja siis tuleksime siia komisjoni tagasi. enne me peaksime variraportööridega arutelust ja siis vaatame edasi, kas me läheme esimesse või teise lugemisse. hea küll, jätame siis selle kuuendale juunile esmaspäevale ja vaatame läbi, kas me saame esimese lugemise mandaadi heaks kiita suur aitäh teile! nüüd teeme vaheaja kella viieni. palun tulge kindlasti tagasi kell viis, sest äh, volinik Barnier tuleb meie komisjoni esinema. palun tulge kella viieks tagasi, tänan A ver, señorías, acabó el recreo, vamos a empezar la sesión. hea küll, nüüd on vaheaeg läbi, arutame, alustame oma koosolekuga, daamid ja härrad. kõigepealt lubage mul tervitada siin volinik Michel Barnier'd. La tarde. Vamos a empezar con el, la intervención del comisario kõik on nii erutatud täna pärastlõunal, aga kõigepealt kuulame siiski ära volinik Barnier sõnavõtu. nagu tavaliselt esitab ta kõigepealt oma sõnavõtu ja siis saavad meie komisjoni liikmed sõna võtta. suur tänu. austatud saadikud, mul on väga hea meel kohtuda teiega selle struktureeritud, uue struktureeritud dialoogi äh, raames, ähm, nagu ma ka eile juba ütlesin, on äh, niisugused kohtumised teiega väga olulised. Äh, oluline on ka kokkuvõtteid teha, et äh, järgmisi kohtumisi plaanida. kõigepealt lubage mul kokkuvõte teha praegusest olukorrast ja rääkida teile esiteks reformide tempost. tahaks ausalt öelda, et et tundub, et nii Euroopas kui maailma tasemel on entusiasm vähenema hakanud ja räägitakse, et kriis on juba meil selja taga, liiga palju on reguleeritud ja kriisil ei ole finantssektori reformiga midagi pistmist. tahaksin öelda, et need märkused on ohtlikud. Need vähendavad toetust reformidele ja võivad ka viia selleni, et jällegi äh, võtavad äh, sektori, äh, sektoris tegijad liiga suuri riske. komisjon omalt poolt on otsusekindel, kuid meil on oma töös vaja ka Euroopa Parlamenti toetust. oluline on mikrotasandil arvestada millised sammud viivad makromajanduslike tagajärgedeni ja just sellepärast soovisime me, et koos teie nõusolekuga loodaks siis aastal kaks tuhat üksteist süsteemsete riskide nõukogu. rääkides majandusjuhtimise paketist, siis peab ütlema, see on ka väga oluline äh, ja just äh, selle paketi äh, tõttu on oluline pidevalt pankadele stressiteste korraldada. me rääkisime uutest stressidest alles hiljuti, neid äh, koordineerib uus Pangajärelevalveamet, mis tegutseb palju jõulisemalt kui varem, nõutakse läbipaistvust, kontrolli ja kolleegide järelevalvet ehk peer review'd selle eesmärk on äh, parandada meie finantssektori olukorda, reforme läbi viia äh, ja peab ütlema, et valvsust ei tohi kaotada. väga palju äh, õigusloomelisi ettevaat-, ettepanekuid on meile tehtud, ähm, osa vaadatakse läbi suve lõpuks, osa aasta lõpuks, alates Londoni ja Pittsburghi G kahekümne kohtumistest äh, on välja töötatud siduspakett ja äh, me peame samas ka regulaarseid konsultatsioone USA-ga. me kavateme, kavatseme ähm, olulised olulised õigusaktid vastu võtta, kuid me ei ole veel eriti palju saavutanud. tahaksin öelda, et Euroopa äh, Liit liigub väga aeglaselt ja teisest küljest on see ka mõistetav, sellepärast et me peame ise paika panema uue järelevalve arhitektuuri, struktuuri ja ma tahaksin äh, teile kinnitada, et ähm, ma ei taha igal aastal lihtsalt kakskümmend, kahekümne uue ettepanekuga välja tulla. kinnitan teile, et äh, majanduskasvu meetmed peavad asendama järk-järgult parandusmeetmed, me tegelikult ei ole veel loobunud parandusmeetmetest, sest kriisist pole veel päriselt välja tuldud. me oleme toetanud ühisturu akti ja sellega saab eh, eh, tegutseda ennetavalt, aga ka kriisile reageerivalt, kuid eh, järk-järgult peame me üle võtma äh, kasvu toetavad proaktiivsed meetmed. ma ei räägi siin sugugi pimesi nendest äh, töödest, poolteist aastat on juba väga tõsist metoodilist tööd tehtud ja tahaksin rääkida järgmistest sammudest, kõigepealt äh, arutatakse äh, globaalset koordineerimist eelkõige G kahekümne tasandil, käisin Hiinas, Indias, Jaapani eh, visiit on ette nähtud, eh, teeme koostööd Paali komiteega ning USA ametivõimudega, eh, millest ma juba rääkisin, meie dialoog jätkub regulaarselt ja järgmisel nädalal kohtume samuti. teine mm, täpne mõõtude paikapanemine, me tahame igat ettepanekut põhjalikult kaaluda, samuti äh, analüüsida võimalikku äh, reformipaketi mõju äh,, kaasa arvatud selle mõju erasektorile äh,. ja me muidugi hindame ka äh,, ka äh, erasektori arvamusi, kuid äh, unust-, sageli, sageli unustatakse ära, et pankadel on ka kohustused, kohustused äh, nimelt äh, kapitali äh, olemasolu tagada ja seetõttu on meil ette nähtud mitmesugused finantsregulatsioonid, kapitalinõude või oma, omavahendite direktiivi uus versioon. ja samal ajal toimub pidev dialoog finantsteenuste sektori ja, ja finantsturu kõigi osalistega me püüame arvesse võtta kõiki osapooli palju paremini, kui seda varem on tehtud, näiteks kümme aastat tagasi. Äh, raskus on selles, et ähm, et äh, väga raske on näiteks väikestel ja keskmistel ettevõttel, ettevõtetel, väikeinvesteerijatel, tarbijaorganisatsioonidel oma häält kuulda lasta, seetõttu peame leidma äh, hea tasakaalu, kõiki huve tuleb arvestada, erinevaid vaate, vaatenurki tuleb arvestada ja seetõttu on meil loodud ekspertrühmad. Äh, kavatseme põhjalikult iga ekspertrühmaga äh, äh, kõik küsimused põhjalikult läbi vaadata, analüüsida ja meie peadirektoraat juhib nende ekspert, juhib nende ekspertrühmade tööd ning ähm, samuti äh, tahame rohkem tähelepanu äh, tarbijatele ja teistele äh, vähem esindatud huvirühmadele pöörata. kaks ekspertrühma muide kuulu-, koosnevad just äh, Äh, nende hulka, kus, äh, mille esindajad on siiani alaesindatud olnud, üks puudutab siis finantssektori teenuste kasutajaid ja teine puudutab ametiühinguid. Äh, ja me kavatseme oma töö oma peadirektoraati lehel ka spetsiaalse lingi all avaldada oluline on äh, arvestada, et väheesindatud sidusrühmad oleksid äh, äh, sektori ja ettevõtjatega sarnaselt esindatud, me tahame luua ekspertteadmiste keskuse ning äh, kaasata seal ka kodanikuühiskondi, loomulikult tahame me kuluanalüüsid läbi viia ja ja tuluanalüüsid läbi viia, loomulikult te mõistate seda, me tahame nii tõhusalt tegutseda kui võimalik. nüüd järgmiseks tahame seadusandjaga koostööd teha, et dünaamilise kompromissini jõuda härra esimees, tänan teid veel kord selle eest, et te olete alati saadaval, et te olete alati ja teie komisjoni liikmed ka väga professionaalselt töötanud, et aidata kaasa oluliste teemade arendamisele nagu järelevalve küsimused, alternatiivsete investeerimisfondide direktiivid äh,, neid teemasid on veel, ma räägin siin ainult tele, Telegrami stiilis äh, kahjuks, aga äh, tahaksin siiski lühidalt rääkida nendest teemadest, mis praegu on läbirääkimisel, muide üh-, kaheksa teemat tuleb kiirelt äh, läbi vaadata ja lahendused leida, ma detailidesse ei lasku, kuid tahaksin tänada raportööre, kes nende kaheksa erineva teemaga tegelevad. kõigepealt äh, lühikeseks müük. Äh, Pascal Canfin on raportöör teie komisjonis ja nõukogu võttis mõni päev tagasi ECOFINis, äh, nimelt siis seitsmeteistkümnendal mail otsuse minna kolmepoolsete kohtumistega esi, e-, edasi, eile ka toimus juba esimene kohtumine ja e, komisjon kavatseb kindlasti e, aidata kaasa dünaamilise lahenduse leidmisel, et et reguleeritaks riigivõlgade küsimus, et tugevdataks ka Euroopa väärtpaberi turu järelevalveasutuse funktsioone. nüüd ähm, teine tööpõld, mm, tuletisinstrumendid, äh, alles mõni tund tagasi äh, võtsin sel teemal täna sõna, äh, koos Werner Langeniga tuleb selle teema alased otsused vastu võtta, et kõikidele tuletus, tuletisinstrumentide turul osalejatele börsivälistes tehingutes äh, tuleb sätestada kindlad kohustused ja vastutus. nüüd äh, Omnibus äh, kaks on äh, kolmas teema, solvability two on siis see pakett, millest me räägime, loodetavasti rakendub see esimesel jaanuaril kaks tuhat kolmteist, neljas teema. hoiuste tagamine, jällegi äh, Peter Simon on teie raportöör, Olle Schmidt on samuti raportöör, tuleb edasi minna nii kiiresti kui võimalik, äh, sest see puudutab just tarbijakaitset, minu äh, seisukohast on see aspekt siiani alahinnatud olnud, loomulikult peab nüüd komisjon olema paindlik äh,, ja äh, me oleme valmis äh, oma vastutulekut tõendama, sest äh, kõik osapooled peavad kaasa rääkima selle teksti arendamisel. nüüd kindlustusgarantiid on järgmine teema. valge raamat avaldati selle kohta juba eelmise aasta juulis. me püüame arvestada äh, seal tehtud ettepanekuid, ka mitmesuguseid äh, erinevaid aspekte, nimelt äh, äh, investorite kompens-, kompensatsioone ja nii edasi. ja lõpuks mõned suured uued algatused on meil ka praegu valmimas, need puudutavad nii-öelda pooleliolevat õigusloomelist tööd, aga need on väga tähtsad, kõigepealt äh, CDR neli eh, ehk kapitalinõuete uus direktiiv, mis peab välja tulema juuni lõpus, see räägib direk-, see on siis direktiiv, mis puudutab eh, järelevalveasutuste koostööd ja nende üle sooritatavat järelevalvet ning eh, PAL kahe ja PAL kolme uusi reegleid, see on väga oluline ins-, instrument et välja kujundada äh, single rule book ehk ühtne äh, reeglistik. Äh, sellega tegeleb raportöör Karas, eelmise aasta oktoobris avaldatud raport on aidanud kaasa meil meie tööle Paali läbirääkimistel või Baseli läbirääkimistel ning mm, see on aidanud ka meil arvestada Euroopa spetsiifikat Eh, ja pikaajalisi eh, investeerimissuuniseid. me ei saa olla järeleandlikud, eh, sest meie usaldusväärsus on kaalul, aga loomulikult peab need Euroopa majandusele, pangasektorile praktiliselt lähenema ja muide, e, selliseid töid nagu Baseli komitee teeb teistel e, kontinentidel ei tehta, see on unikaalne. E, ja nüüd peame rääkima ka kriisist väljumisest konsultatsioonid, mis toimusid jaanuaris, olid väga edukad ja loomulikult me, me arvestame eh, raportöör Liisa Ferreira eh, tööga rahv- ja kasutame seda ka rahvusvaheliste partneritega suhtlemisel selleks, et garanteerida eh, pakutud konkurentsi ettepanekute tõhusus. ja veel üks oluline töövaldkond, MIFID, jällegi, äh, meie kavatsused on väga ambitsioonikad, tahame konsulteerida kõigi äh, osapooltega, mitte ainult JP Morgani või Goldman Sachsiga. Äh, selle valdkonna reformi eesmärk on tagada igal pool suurem läbipaistvus, õiglane konkurents ja ma usun, et seda ei ole liiga keeruline saavutada. ja neljandaks, finantsettevõtete juhtimine, me teeme pangandusele CRD nelja eh, raamis, raamistikus uued ettepanekud, Ashley Foxi ettepanekud, teie raportööri ettepanekuid ar-, arvestame kindlasti. oluline on, eh, et eh, pangajuhid, aga ka treiderid oleksid äh, Äh, või et neil oleks vastutus, et nad vastutaksid ähm, ja äh, samuti tahame võidelda liigsete hüvitiste praktikaga, minu meelest on see täiesti seletamatu ja ka lubamatu praeguses karmusmeetmete kontekstis. Äh, argument et see tagab konkurentsieelised, ei ole minu meelest vettpidav, see äh, ei maanda ka riske äh,, see lihtsalt julgustab liigseid riske äh, endale võtma ning ma tahaksin üle korratada, et me peame äh, äh, töötama palju vastutustundlikumalt, palju kainemalt äh,, mõeldes ja seetõttu tahabki komisjon välja tu-, tulla täiendavate meetmetega, et niisuguse äh, lubamatu praktikaga võidelda. muide, niikuinii on Euroopal äh, maailma kõige rangemad reeglid selles valdkonnas, aga igal juhul äh, komisjon tahab jätkata eeskuju andmisega teistele ja praegusel hetkel, kui ma teiega räägin, on äh, C-, CRD kolme kapitalinõuete kolmanda direktiivi põhimõtteid juba hakatud liikmesriikides üle võtma ning samuti on liikmesriikide suhtes, kes pole oma ülevõtmise meetmetest veel komisjoni teavitanud, alustatud rikkumismenetlus. Äh, tahaksin veel aasta lõpuni äh, ees, eelseisvatest äh, töödest rääkida kõigepealt reitinguagentuurid, jällegi suur tänu teie raportöör Wolf Klintsile, väga kasulik töö, äh, väga kasulikud ettepanekud, ta teeb ettepaneku investeeringute puhul palju suuremat läbipaistvust nõuda, et vältida huvide konflikti ja samuti tuleb äh, tagada turul mitmekesisus, mis äh, aitab vältida seda, et valdkond on kontsentreerunud ainult äh, mõnedesse kätesse. loomulikult arutame me neid teemasid ka äh, president Barrosoga ja, ja eriti arenguriikidesse investeeringute läbipaistvust, mitte ainult mäetööstusesse, aga üldse PRIPS on jällegi samuti oluline teema, mille puhul äh, me tahame suuremat läbipaistvust tagada investeerimistoodete puhul. see oligi nüüd, äh, nüüd äh, lühidalt kõik selle kohta, mis me teeme, meie meeskonda, meeskonnal on käed-jalad tööd täis, aga igal juhul ma kordan me tahame siiski äh, panna paika õig-, õiglased mängureeglid, äh, mitte kaotada valvsust, kuigi me ei pea äh, häirekella lööma ja selle jaoks on tähtis meie koostöö nii teiega kui teiste komisjonidega selleks, et luua kodanike usaldus meie majanduse vastu, sest äh, kodanikud juba kannatamatult ootavad majanduse taastumist, majanduse kasvu. tänan. suur tänu, härra volinik. kõigepealt annaksin koordinaatoritele mm, sõna ja äh, alustaksin äh, rohe- äh,, liberaalidest ja rohelistest äh,. Jean-Paul Gossest, palun härra volinik, suur tänu teile eh, ja ma ei tahagi teile küsimust esitada. Te esitasite meile väga huvitava pildi eh, ja te rääkisite kõige eh, raskematest teemadest kõigepealt, rääkisite sellest, et et reformide finantsteenuste reformide vastu on huvi vaibunud ja pean ütlema, et eh, Teie arvamust jagavad mitmed meie parlamendiliikmed. alguses eh, arvasime me komisjonis, et et eh, me peame Euroopa üldhuve kaitsma ja sellest rääkisite ka, rääkisite erinevatest raport, raportööridest ja me oleme suutnud tõesti koordineerida oma tegevust ja ja meil on piisavalt äh, tahet äh, tööd edasi teha, sest tõesti ei tohi nüüd jõud raugeda, vastasel korral me ei, äh, ei jõua oma saavutusteni. seetõttu tahaksin teile öelda lihtsalt seda, et siin parlamendis toetab teid rõhuv enamus. me ei ole ära unustanud teie äh, deklaratsioone äh, siis, kui te äh, esitlesite ennast parlamendi ees äh, ja see tõekehart, mille te siis koostasite, loodame, et te pea, peate sellest kinni. me mõistame muidugi, et mitmed jõujooned mõjutavad teid erinevates suunades, kuid me loodame, et, et te suudate kurssi hoida ja me jätkame teie toetamist aga ma tahaksin ka äh, rääkida nendest raskustest, äh, nendest probleemidest, mis mul on. nimelt, iga äh, raportööri kohale on väga palju kandidaate ja raportööri töö mõjutab suuresti raporti kvaliteeti ja ka lõpptulemust. ma ei taha raisata küll teie aega, aga ikkagi tahaksin öelda, et mm, igal juhul võite te meile loota oma äh, reeglite äh, paketi väljatöötamisel. me osaleme aktiivselt teie töödes, me oleme ju arvukad, te nimetasite ise meie raporteid äh, ja kolleegid teavad, et et me töötame ju kõik Euroopa ühiste huvide nimel. nüüd äh, meie seisvate teemade puhul olen kindel, et te me ei valmista meile pettust, kuigi teatud riikides avaldab press igasuguseid kuulujutte ja äh, samas meie arvame, et teie, härra volinik ja, ja komisjon töötate välja just sellised tekstid, nagu meiegi soovime, mis võimaldavad korra majja luua finantssektoris ja eh, sama puudutab ka näiteks eh, direktiivide ülevõtmist, mida tuleb kontrollida, eh, liigseid hüvitisi juhtivtöötajatele, avatust, läbipaistvust, ma olen isegi ühe pöördumise autor ja ma võin nüüd tõdeda, et te olete arvestanud meie pöörd-, meie püüdlustega ja muide tahaksin ka öelda, et lobitööl on oluline koht, ma ei ole selle vastu, kuid lobitööl on eelkõige see, seetõttu suur tähtsus, et ta võimaldab avaldada ja arvestada erinevaid arvamusi ja, ja vaatenurki. kordan veel kord üle, et seisame teie selja taga, aga võib-olla oleme ka teist ette jõudnud, igal juhul on meil äh, palju, palju ühist ja palju koostööd teha eurooplaste ühiste huvide nimel. suur tänu ja nüüd härra Pullmann, palun. suur tänu, härra esimees, härra volinik. me oleme praegu sellises olukorras, kus me igapäevaselt küsime, et kas Eurotsoon äh, saab oma probleemidega hakkama, kas ta sellele survele, mida korraldavad ka turud, vastu peab, kas me oleme sellises olukorras, kus me suudame anda poliitilise vastuse eurole, eurotsoonile ja Euroopa Liidule sellise vastuse, mis ka tugevdaks kõike seda. ja oma fraktsiooni nimel ma sooviksin öelda, et väga hea, et teie olete meie vestluspartnerist, kes annab vastuseid, te kuulate meid ära ja te ka osalete meie aruteludes, see on positiivne, see aitab meid. ja kõiges selles, mida me veel detailselt peame arutama, on see ka üheks eel eelduseks meie edu jaoks. olukord, mis on praegu keeruliseks muutunud mitte ainult Kreekas, vaid ka teistes liikmesriikides äh, on muutunud raskemaks ka seeläbi, et tooted on alareguleeritud ja ka osapooled on äh, alareguleeritud. kui me peame arutelusid äh, selle osas, kuidas äh, Kreekas ja teistes liikmesriikides edasi minna ja oleme äh, silmitsi jällegi CDS-i küsimusega, et mis saab selle õiguslikust äh, reguleerimisest, äh, äh, siis meie raportöör, kes tegeleb lühikese müügiga, on juba paljugi saavutanud, aga samas komisjon, vabandust, nõukogu ei ole mm, oma seisukohta veel koostanud, sellepärast et me näeme, et krediidiriski vahetustehingute osas nad ei suuda endiselt veel vastusega välja tulla, aga me peame ka vaatama, mida, kuidas turg sellele reageerib. Nemad ütlevad, et kas me saame üldse võimaldada endale selliseid või teisi tegevusi ette võtta. nii et siin on tegu endiselt veel põleva äh, probleemiga. nüüd reitinguagentuurid, ka siin on tegu alareguleeritud osapooltega, see on vastutustundetu ja me näeme, kuidas riigid võtavad ette struktuurseid reforme, kuidas nad aktiivselt oma eelarvet äh, kujundavad ja enne seda tuleb reitinguagentuuri hinnang ning see tegelikult ainult loobib äh, kaikaid kodaratesse. ja kolleegi Kosesi ja teiste kolleegidega raportides saavutatud edusammud tegelikult ei ole rakendunud, aga me vajame rohkem pühendumust, me vajame rohkem Euroopa Liidu poolseid tegevusi, et me sellest poliitilisest lõksust välja pääseksime ja et me jõuaksime mõistliku majandusliku arengu juurde tagasi. nii et ähm, ärge andke järele oma tegevustes, oma töödes, sellepärast et ainult sellisel juhul me saavutame ühiselt edu, aitäh. Thank you, Sven. ma tänan, Sven. Philipp Laver, oota üks hetk. liberaalid kõigepealt. We are still in this committee bigger than the green me oleme ikkagi siin komisjonis suuremad kui rohelised. ma pean äh, järjekorda järgima no,. Oh, yeah, yeah, order, order. paluks korda pidada. härra volinik, mina tahaksin tervitada seda, kuidas te äh, peate dialoogi Euroopa Parlamendiga, nagu te võib-olla teate, mitte alati ma ei ole teiega ühel meelel, aga ma arvan, et teil on väga äh, viisakas viis oma mõtteid avaldada. ja see on loomulikult väga tähtis, kui suheldakse poliitikutega ja ollakse ise poliitik. tähtis on, me austaksime üksteist, isegi sellisel juhul, kui meil kõik ühel meelel ei ole ja vaateid ei jaga. aga mina kui liberaal tean, et meil on vaja reguleerida tead-, teatud eh, finantsüksused, aga ma ei taha jagada seda tooni, mida siin teised kolleegid kasutasid. tähtis on ja ma rõhutan, tähtis on, et meil oleks eh, hästi toimiv finantsturg. meil on vaja häid panku ju. ja ma arvan, et see tuli ära öelda. sest mõned kuulavad, mis siin komisjonis arutusel on. ja ma tahaksin ka rõhutada, et mõnede riikide probleemid, näiteks Kreeka probleemid, on tingitud peamiselt sellest, et neil on halvad poliitikud riiki juhtimas ja ma võin seda öelda, sest mina olen pärit riigist, kus me tegime viisteist aastat tagasi suuri vigu ja palju vigu ja mõnikord on kasulik, kui poliitikud ka omale vastutuse võtavad. ja nüüd küsimuste juurde. Äh, Sharon Paulsiga me saatsime teile kirja, mis puudutas investeerijate hüvitamise kavasid ja meil on vaja teilt abi, vastasel korral läheb see asi toppama nõukokku, sest seal on praegu blokeeriv vähemus välja kujunenud ja ma tean, et teie olete eurofondidest väga äh, huvitatud, nii et ma usun, et meil on vaja siin leida kompromiss. ning me peame üritama vähemasti enne suve üritama asja läbi arutada, et me saaksime juulikuus hääletada. ja ma usun, et te saate meile siin abiks olla, sest vastasel korral ja ma olen teiega siin täiesti nõus, on mitmeid määrusi ja direktiive aga osa neist on tarbijatele tähtsamad kui teised. ja härra Simoni eh, teema ja investeerijate hüvitamise kava ja hoiuste tagamise eh, kava, ma loodan teie peale, härra volinik. Now... suur tänu, nüüd Sven okei okay.. Thank you um,. Today is. ma tänan. täna, nagu te teate, me hääletasime Emiri üle ja eh, me saime teada, et siin parlamendi parlamendis tahetakse eh, teisel lugemisel kokkuleppele jõuda, mitte esimesel ja täishääletus toimub juulikuus ja siis pärast seda hakkame alles läbirääkimisi pidama. kas teil on eh, võimalik kommenteerida, mida see tähendab lõppsisu osas ja ka kogu paketi ajakava osas, et eh, kuidas see mm, seondub muude plaanidega ja äh, Äh, ma kuulsin, et MIFID võib-olla lükatakse edasi septembrisse või oktoobrisse, nagu mõned teie personaliliikmed välja pakkusid. kas see tähendab see, et kakskümmend, G kakskümmend kohustused, mis puudutab tuletusinstrumentidega kauplemist, äh, siis äh, ikka jõustub ja käivitub aastal kaks tuhat kaksteist? nüüd Sven või Philipp hoopis. suur tänu, kõigepealt äh, tahaksin ühte suurt eurooplast tervitada, kuigi te ei ole minu parteist umbordist, äh, kuulsin teie, äh, teie kõnet, kuid ma ütleksin, et sellel puudub äh, küll äh, hoog, aga ma arvan, et äh, meil peab olema ikkagi piisavalt julgust, et mitte loobuda oma ambitsioonikatest plaanidest ja nüüd tuleksingi kapitalinõuete direktiivi neljanda versiooni juurde. Te ütlesite, et äh, alguses arvasime, et see tuleb juuni lõpus välja, nüüd ütlesite juuli lõpus ja ei ole saladus, et likviidsusreeglid Äh, ei ole tulevikus äh, sugugi äh, piiravamad kui praegu. Mm, aga arvestades nüüd kriisiga, mis meid praegugi veel mõjutab, on, on, peab ütlema, et, ähm, et põhiprobleem selle kriisi puhul oli just, just pankade likviidsus äh, aga mulle tundub, et CDR neljas ei ole mingeid piiranguid plaanis, te teate ka, et on ette nähtud üleminekuperiood, pangad jälle ütlevad, et neil on omavahendeid leida ja, ja moodustada väga raske, aga samas jagavad nad oma kasumit boonusteks ja dividendideks ja see on meie jaoks täiesti ennekuulmatu. nüüd Äh, tahaksin ka äh, paluda teil kahte asja ignoreerida, mida kasutatakse neid asju kunagi sageli alibina. nimelt, see level playing field, võrdsete võimaluste kontseptsioon, loomulikult see äh, oleks keskkonna, sotsiaalsfääri ja äh, ja äh, finantssektori valdkonnas maailma tasandil, aga me teame, et G kakskümmend ei ole praegu maailma juhtimist võimeline sisse viima ja tagama me ei saa lõputult oodata, et, et, et ülejäänud maailm ka äh, järele jõuab ja, ja mitte tegutseda. nüüd teiseks, kaks, äh, te rääkisite sellest ise ka oma äh, sõnavõtus, muidugi me peame mõluhinnanguid äh, läbi viima, aga kogu seadusandluse pakett tuleb läbi vaadata ja analüüsida ja mõjusid kaaluda, kuid keegi ei oska kõiki mõjusid ette näha praegu tahaksin teada kõikide nende finantstoodete kohta, igal pool on alati tehtud või-, mõjuhinnang, aga kus on need mõjuhinnangud? mit-, me ei ole mingisuguseid õppetunde saanud ja kõik need otsused on, on praegu lahtised kliima on ebakindel, aga ma arvan, et äh, tuleb julgelt edasi minna ja mitte karta. suur tänu. ja nüüd ma annaksin nüüd äh, härra äh, volinikule sõna, sest talle esitati väga palju küsimusi. palun. suur tänu mina tuleksin veel ühe teise teema juurde tagasi, mida on täna ka juba mainitud ka härra Barnier poolt, nimelt me täna hääletasime Langeni raporti osas ja ühes põhjenduspunktis räägitakse ka ähm, toiduainete ja toorainetega spekulatsioonidest ja see paistab aina põletavamaks probleemiks muutuvat ja seda on räägitud, sellest on räägitud ka Saksa meedias, niivõrd kui mina olen seda jälginud ja tuli ka päris huvitav kommentaar selle kohta Handelsblattis. seal on nimelt Austria Kaubanduskoda välja tulnud öö, ähm, oma aruandega ning seal tehakse kaks ettepanek, üks ettepanek öö, äh, räägib öö, äh, sellest, et kauplemine äh, on niimoodi ümber struktureeritud, et spekulandid toor aine börsidele enam juurdepääsu saada ei tohiks, vaid ainult need kauplejad, kes tõesti nende füüsiliste äh, toodetega kauplevad, et ainult neil on äh, juurdepääs. ja teiseks, et äh, tuleb ka sisse viia ähm, teavitamiskohustus, et kõik sellised tehingud, mis börsidel aset leiavad, et nende kohta tuleks ka koheselt teavet edastada ja mind soovita-, mina, mind huvitaks, et mida teie sellest arvate, mida komisjon sellest arvab ja kuivõrd te tegelete selle teemaga? annan sõna volinikule, aga tahaksin kõigepealt öelda, et tema ütles mulle, et see ettepanek, mis käsitleb pangakriisi lahendamise alaseid meetmeid, saab kättesaadavaks septembris, pärast seda, kui stressitesti tulemused on kõik täpselt teada. Teile infoks lihtsalt nii palju, sest koordinaatorid tahtsid seda teada, palun härra esimees, selle punkti kohta äh, ütlesin, et tegemist on reformiga, mis on minu jaoks, on äh, see minu mandaati ajal kõige olulisem reform. Äh, seetõttu hindan ka väga Profereira ettepanekuid. Need, kes mind tunnevad, teavad, et mind huvitab väga Äh, riski, riskide võtmise kultuur, riskide mehhanismid. ja me teame, et ähm, lahendus pole see, et pangad äh, hakkavad üksteisele äh, võlgu maksma ja, ja et see ja et selleks ei kasutataks maksumaksja raha. nüüd äh, ei ole, seetõttu ei ole mõistlik, et me nüüd kiirustades oma uusi ettepanekuid välja töötame, me peame tõesti arvestama asjade äh, loogilise käiguga, äh, olgu siis äh, kas või natukene edasi lükatud see tulemuste ja, ja ettepanekute tegemise aeg septembrisse, aga me peame ära ootama panga stressitestid ja samuti tahame teada ka, mis liikmesriigid arvavad me peame arvestama nii riikide kui ka äh, panga testidega tahaksin tänada nüüd äh, Jean-Paul Gossessi toetuse eest. Äh, ma tean, et, et praegu on olemas tõeline oht käed rüppale lasta kuulasin siin ka äh, sõnavõttudes, et mainiti Kreekat äh, ja teisi sarnaseid olukordi. selle, et, äh, et kriisist õppida, peame tagama, et uuesti taastataks kodanike, investorite, tarbijate usaldus äh, ja uskuge, ma eh, püüan kõiki neid aspekte meie tehtavas töös arvestada võrdselt, näiteks finantsturg, tehingumaksu küsimuse puhul eh, ma olen valmis veel kaugemale minema ka boonuste ja hüvitiste küsimuses, sest ma arvan, et see on osa võrdsest kohtlemisest ja meie võitlusest usalduse taastamise eest ja nüüd äh, G kahekümnest rääkides, äh, seda on ka äh, proua Kart ja, ja teised ministrid öelnud, et igal regioonil on prioriteediks kindlaks määrata, kuhu me oleme jõudnud võrreldes varem tehtud otsuste, otsustega nii New Yorgis, Soulis kui ka mujal muidugi on vaja uusi teemasid avada, rahastabiilsus ja investeerimisfondid ja härra Krüter äh, rääkis siin finantsspekulatsioonidest ja, ja tooraine spekulatsioonidest, kõik see on oluline. aga G kahekümne esimene teema päevakorras on alati näidati, kuhu me oleme jõudnud võrreldes äh, eelmisel kohtusel vastu võetud otsustega ja võib-olla siin tuleb välja tõesti, et kusagil on järele antud ja on selliseid äh, olu-, äh, arenguid, mis tekitavad muret, aga igal juhul saavad seda laua ümber olevad riigid arutada. nüüd ma ei tea, teie, härra komisjon, härra Koses ütlesite, et parlament on komisjoni eh, selja taga toeks, ma ei tea, eh, ma ei tea, kas ta on e ette jõudnud meist või ei ole, aga igal juhul on ta meie kõrval ja ma tänan teid toetuse eest. Eh, üks kolleeg rääkis siin majandusjuhtimise paketist, seal on mitmeid elemente ja minu kolleeg Olli Rehn, ma austan teda väga, ta on väga töökas, järjekindel, tõesti, sest tema ülesanded on praegusel hetkel võib-olla kõige keerulisemad, aga tõesti Kreeka ja teiste riikide olukorra lahendamise küsimuses te teate ise, te olete krediidivõla vahetustehinguid arutanud, lühikeseks müügiküsimusi arutanud, härra Confin on raporti koostanud, aga meiegi oleme komisjonis püüdnud neid küsimusi läbi võtta, et tõesti taastada niisugune majandus, nagu me seda soovime näha ja, ja alustada nüüd kolmepoolseid kohtumisi komisjoni esimene ettepanek muide ei näe sugugi ette automaatset krediidi võlavahetustehingute ärakeelamist või, või katteta või, või lühikeseks müüki ärakeelamist, aga oluline on eh, jüre, eh, järelevalveasutuste koordineeritud tegevus otsuste tegemisel. Eh, tekst muidugi töötatakse välja vastavalt sellele, kuidas kolmepoolsed kõnelused kulgevad, aga ma pean ütlema, et meil on väga ambitsioonikad äh, kavatsused, Polm on samuti ja Ragos S on sellest rääkinud, et väga tähtis on reitingute agentuuride registreerimine, ma jagan teie muret, ähm, jälgin tähelepanelikult, et äh, protsess kulgeks äh, eeskirjade kohaselt ähm, vastavalt vastu võetud määrustele, tahaksin öelda, et Äh, reitinguagentuurid võivad siiski äh, jätkata oma tööd seni, kuni äh, nende, nende registreerimisest pole keeldutud, aga igal juhul registreerimine peaks lõppema käesoleval suvel e-, või e-, eeloleval suvel tahaksin öelda, et viis reitinguagentuuri on juba registreeritud ja ehm, me tahame eh, sügisel selle protsessi uuesti läbi vaadata, et tagada veelgi suurem mitmekesisus turul ning veelgi suurem reitinguagentuuride läbipaistvus. suur tänu ka teile, härra Schmidt, teie tähelepanekute eest. muidugi peavad pangad olema tugevad, terved, just sellepärast me eh, loomegi oma õigusakte eh, ei taha küll äh, liiga improviseerida, kuid äh, investorite hüvitis, hüvitiste puhul äh, tõesti on vajalik nõukogus olukord nüüd, nüüd lahendada, ummikust välja saada. ma nagu ütlesin, õhustik on praegu hea tahan teie raportööri tänada eh, selle teema alase töö eest ja härra Schmidt. Eh, komisjon tegeleb selle teemaga, nimelt eh, me tahame nõukoguga tõelist koostööd teha, et kokkuleppele jõuda investorite hüvitamise küsimuses. härra Lambert või kes, Bruce Winburn rääkis siin Emirist mulle räägiti hääletamisest ja äh, suhtumisest sellesse, ma võin äh, kindlalt öelda, loomulikult parlamendil on oma töökord, oma töörütm, millal hääletada ja nii edasi, ma respekteerin teie suveräänsust, aga minu soov, härra Langen, teile tahaksin ma seda öelda, et, ähm, et me läheksime siiski kiiremini edasi. mina sooviksin, et me läheksime kiiremini, sellepärast et turud muide arenevad väga kiirelt mõelge sellele tuletusinstrumentide temaatikale kui meie, teie teisel lugemisel saame ükskord otsuse tehtud, siis selleks on kulunud juba kuus kuud. loodame, et siiski paneme, saame üheskoos paika panna eh, vajalikud tingimused, eh, kõikide nende teemade puhul, mis on väga keerulised ja, ja tõesti eh, arin-, arvestades erinevaid jõudusid, eh, mis me, neid protsesse mõjutavad, on töö väga keeruline, aga see puudutab ka teisi teemasid, mis kõik tulevad arutusele G kahekümnel samuti ma räägin nüüd sellest, eh, mida mina arvan, mina tahaksin väga, et esimesel lugemisel juba kokkuleppele jõutaks. ma räägin siin isiklikust suhtumisest ja tõesti Humboldti ülikoolis võtsin mõni päev tagasi sõna. ja mis mind muretsema paneb ja mida ma väljendasin ka selles kõnes, oli see, et, et et äh, enamus probleemidest, mis ka muide rahvale muret teevad ja, ja ärritavad inimesi, on tegelikult äh, piiriülese iseloomuga ja mitte, ja ei piirdu mitte ainult Euroopaga, see puudutab kliimamuutusi, keskkonnakaitset, äh, immigratsiooni, neid teemasid on väga palju aga esimene vastus nendele küsimustele peab olema üle-euroopaline ja mis me näeme? iga kord, äh, kui, äh, kui hakatakse neid teemasid arutama, on riikidel äh, lühinägelikud seisukohad ja kõik on küüned enda poole ajanõue on see, et nii liberaalid kui rohelised, vasakpoolsed kui parempoolsed kui me tõesti Euroopa projekti usume, ühendaksime jõud ja, ja reageeriksime, me ei taha, et neid äh, probleeme renatsionaliseeritaks, sest äh, selle taga seisab protektsionism ja see võib lõppude lõpuks hakata ohustama kogu meie, meie siseturgu. vabandage, et ma nüüd teemast kõrvale kaldusin, aga muidu see puudutab kõik ka finantssektorit ja nüüd veel kapitalinõuete direktiivist number neli ehk CRD neljast ja likviidsusest. härra Lambert meie ettepanekutes on ka likviidsusnõuete kohta oma suunised äh, ma kindlasti arvestan Baseli soovitusi ja ma usun, et, et on oluline likviidsuse sätted paika panna nii, et nõuded kehtiksid kõigile pankadele, mis tagaksid selle, et neil on pidevalt olemas om, piisav omakapital, mida ka järelevalveasutused saavad äh, kontrollida. tehniliselt on muidugi see väga keeruline, see puudutab majanduse finantseerimist ja seetõttu äh, tahaksin ära kasutada nii-öelda järelmõtlemisaega, mis, äh, mida ka Baseli komitee ise ette nägi. see, seda tööd tuleb äh, hoolikalt teha, arvestades ka rahvusvahelise raamistikuga äh, ja ükskord, kui raamistik on paika pandud, äh, hakkab toimima äh, pidev aruandlus äh, ja järelevalve, ma ei usu, et see võtab kaua aega, aga igal juhul juba varsti on meil täpsemaid andmeid nende protsesside kohta. mina töötan jätkuvalt selle nimel, et äh, Baseli kokkulepped rakenduksid äh, meie majanduse huvides, kuid me peame arvestama äh, Euroopa ja Ameerika iseärasustega, kõigepealt näiteks kolm neljandikku Euroopa majandusest on finantseeritud pankade poolt, kolm neljandikku, mitte nii nagu Ameerikas üks neljandik. ja meie oleme Baseli raamistikku võtnud kõik pangad, mitte eh, kümme või viisteist panka või kõige suuremad pangad. kui me toimiksime nii, nagu ameeriklased, võib-olla meil oleks palju vähem probleeme, aga meie tahame, et Baseli kokkulepped kehtiksid kaheksa tuhande, kõigi kaheksa tuhande Euroopa panga kohta. ja seetõttu töötame me väga ettevaatlikult, tähelepanelikult. üks kolleeg rääkis ka siin äh, reformide eh, kumulatiivsest mõjust eh, ja tõstatas küsimuse, kas eh, sektor ise ei ole paremas olukorras, et välja arvutada, milline võiks olla reformide mõju majandusele. aga loomulikult ähm, sageli sektor alahindab reformide läbiviimise kulusid meie arvates ja samuti vajadust stabiliseerida finantssüsteem. rahvusvaheline Finantsinstituut, mis on rahvusvaheline finantssektori mõttekoda, on öelnud, et eurotsooni majandus võib üle nelja protsendi väheneda aastaks kaks tuhat neliteist, kui äh, Basel kolme ei rakendata. ning äh, Baseli komitee hinnangud on samas tagasihoidlikumad, nad arvavad, et maailma SKT äh, võib null koma üheksateist protsenti väheneda. neli aastat pärast seda, kui ka Basel kolm vastu võeti me ise viime samuti sektori kaupa äh, analüüse läbi, koostame hinnanguid ja siis püüame arvestada, milline võib nende kumulatiivne, äh, nende reformide kumulatiivne mõju olla. aga igal juhul tahan teile kinnitada, et ähm, me jätkame tööd tuletisinstrumentidega, ka seoses tooraineturuga. paljudes riikides on olukord väga ebakindel, iseäranis Aafrika riikidest, mida mina tunnen päris hästi ja eh, nende eh, sõltuvus toidu impordist on lausa neljakümneprotsendiline ja seetõttu, kui praegu turud kõiguvad nii, nagu nad kõiguvad, siis need, need Äh, riigid on lihtsalt tupikus, näiteks äh, Senegal impordib riisi Taist äh, äh ja kujutage ette, mis see maksma läheb, aga seal on ka suuri jõgesid, kindlasti on võimalik ka seal organiseerida riisikasvatust ja vähendada seda sõltuvust. aga vähem tähtis pole ka võidelda spekulatsiooni vastu, sest selge on see, et pakkumise ja, ja nõudmise äh, puhul on nii, et, et teatud hetkedel võib ühes kohas tekkida eh, üleujutusi, teises kohas põud olla eh, ja nõudmine kasvab, samas pakkumine ei kasva ja seetõttu võib eh, hinnad, võivad hinnad lausa äh, lage tõsta, kuid me peame põllumajandustoodangut tegelikult kogu maailmas kahekordistama, et tulevikus ähm, elanikkonda piisavalt ära var-, varust-, piisavalt ära toita. Äh, seega meie tegutseme kahes, kahel rindel, kõigepealt võitleme selle eest, et äh, oleks tagatud läbipaistvus, kes teeb mida, millised need äh, tuletusinstrumendid on, kas on tegemist spekuleerimise või hüperspekulatsiooniga äh, ja, äh, ja seetõttu tahame välja töötada vastavate Euroopa Liidu tekstid, et olukorda kontrolli all hoida, mitte nii, nagu Ameerikas on juhtunud, et, et samad operaatorid tegutsevad, samad ettevõtted tegutsevad kõikidel turgudel ja, ja omavad monopoolset seisundit Äh, näitega seoses äh, oktoobris äh, kavatseme ka oma seisukohad avaldada, tänan. E. suur tänu, härra volinik, mina olen vanuselt esimene, kes saab ees, esimehe toolile istuda ja ähm, kui tõesti esimest ei ole, siis äh, Äh, juhatan mina koosolekut ja annaksin kõigepealt sõna proua McCarthy'le, kuigi ta on aseesimees, aga ta peab äh, koosolekult lahkuma. ja ma pidanuks esimese vooru lõpul sõna saama. mul on kohaliku raadiojaamaga intervjuu ja paraku mul ei ole aega. me peame ju ka kohalikega suhtlema, et oma mõju avaldada aga ma tahaksin siin ka jätkata sealt, kus härra Kozes ja öelda, et meil toetame neid reforme, mida härra volinik te läbi tahate viia ja ma olen ka nõus ka sellega, mida ütles härra Schmidt, et meil on vaja vastutustundelist finantsteenuste äh, sektorit ja tähtis on, et nemad võtaksid tõesti omale vastutuse ka enesereguleerimise kaudu ja reformimise kaudu. aga ma pean ütlema ka, et mõnedes blogides online artiklitest, mida ma hiljuti lugesin eh, seoses selle uuringuga, mida komisjon on algatanud just krediidiriski vahetustehingute osas. Eh, seal öeldakse, et nad arvavad, et meie kui poliitikud tegelikult tegeleme hoopis nõia, nõidade jahtimisega siin ja ahistame panku ja ainult sellepärast, et halb maine on, tegeleme asjaga pankadel ja mitte muudel põhjustel, nii et ei mõisteta, miks poliitikud on selle tee jalge alla võtnud, nii et meil on tõesti vaja väga tõsiselt suhtuda oma tegemistesse selles valdkonnas ja ma tean, ECR äh, äh, tihtipeale tõstatab need küsimused pankade nimel siin ja finantsteenuste sektori nimel hoopis meie hulgas. aga härra volinik, teie peate mitte ainult seadusi koostama, vaid ka vaatama, kuidas neid ellu rakendatakse ning ehm, see raport, mille eest ka mina vastutasin e, ja see puudutas kapitalinõuete direktiivi neli ja teisi teemasid ja ma tean, et paljud liikmesriigid neid direktiive rakendavad nii, nagu nemad seda sobivaks peavad ja ehm, tegelikult nõukogus ju kõik ju leppisid kokku ja otsustasid nõudmised täita ja samas nüüd on hoopis isemoodi igaüks rakendab neid ellu. härra volinik, kas komisjoni talitused koos Euroopa Parlamendiga on nõus korraldama kas kuulamise või mingi tehnilise seminari ja kaaluma seal, miks on nii suur vahe vahel, ühel pool õigusaktide vahel ja teisel pool selle, nende rakendamise vahel liikmesriikides, sest tegemist on ju tegelikult pretsedendiga kõigi teiste õigusaktide jaoks ja ma tahan teilt ka küsida, nagu mõned meist lähevad Iirimaale selleks, et pangakriisi teemat arutada seal. tahaksin küsida, mil määral te nüüd kaalute alternatiivseid viise probleemi lahendamiseks, sest ükskõik, kuidas me tahame äh, asja vaadata, olukord Iirimaal ei ole hea ega lähe paremaks sugugi. ja maksumaksja on see, kes mm, viisteist tuhat eurot inimese kohta peab kandma nüüd seda koormat, mis pangad on tekitanud. ja ma tahan öelda, et kriisiolukord ei ole paremaks muutunud, vähemasti mitte nii kiiresti, kui me tahtnuks. ja ma tervitan, härra volinik, seda, et te lähete Washingtoni USA-sse vaatamaks, kuidas nemad finantsteenuseid reformivad ja tutvute selle olukorraga globaalsel tasandil ja võib-olla järgmine kord, kui te lähete, äkki te tahaksite ka eh, New Yorgi peaprokuröriga kohtuda, tema nimelt uurib Wall Streeti pankade rolli kriisis ja kas meil Euroopa Liidus ei peaks omaenda uurimine olema selle kohta, et millist rolli etendasid meie pangad kriisis, eriti pidades silmas olukorda Iirimaal ning seda, et paljud finantssektoris arvavad, et ikkagi valitsused on kriisis süüdi ja sugugi mitte finantsteenuste sektor ise meil on veel seitse inimest nimekirjas. võib-olla paluksin, et äh, nüüd tehtaks lühemalt ja annan kõigepealt sõna härra Kiigoldile. lugupeetud härra volinik, minu kolleeg äh, Philipp juba rääkis meie väärtushinnangutest ja ma ei hakka seda kordama, te teate, et mina jagan äh, tema arvamust aga ma sooviksin natuke ta, väljendada muret, mis ma, mul praegu on. Te nägite proteste Hispaanias ja need nõudsid tõelist demokraatiat ja ma arvan, et me peame neid proteste võtma väga tõsiselt. Ähm, Plastula Plassi Brasil äh, on meil samasugused protestid, Brandenburgi värava juures on samasugused meeleavaldused, samuti teistes äh, liikmesriikides. Iirimaal on samasugused meeleavaldused ja selle võtmesõnum on see, et selle kriisi äh, kulusid ei kanna mitte selle põhjustajad, sest me ei jõua edasi ka finantstehingumaksuga Euroopas. Äh, teie olete võib-olla teisel arvamusel, aga me ei jõua sellega edasi, olen ma näinud. ja samaaegselt me näeme, et kriisi koorem nõrgemates riikides äh, tugevneb, samas kui tugevates riikides ja mul on õnn ka ühest sellisest riigist pärineda, äh, suureneb äh, arvamus, et meil on kõik kogu aeg korras olnud ja jääbki korda ning ainult mõningates Euroopa Liidu osades ei ole riigid võimelised olukorda kontrolli alla saama ning paistab, et see kriis on põhjendatud kapitali valest äh, paigutusest ja et äärmisel juhul on äh, siin riigid vastutavad valede eeskirjade rakendamise eest. ja ma tean, et finantsturgudest te teate mitte ainult finantspoole pealt, tehniliste poolt äh, küsimuste osas, vaid ka poliitiliste küsimuste osas päris palju me teame, et Baseliga soovitakse likviidsuseeskirju nõrgendada, ma olen ka kuulnud, et te kaalute seda, et mitte mingisugust äh, finantsvõimenduse määra mitte ette näha, samas hakata soovitakse pankadele taluvustestid ehk stressitestid äh, ette kirjutada, aga samas me ei ole ka äh, Äh, infot saanud selle kohta, miks äh, pankadele ei tehta ettekirjutusi, kui on olemas riskid ähm, riigikapitali äh, investeerimisel ja ma olen peaaegu valmis. nii et seda lühidalt öelda, et kui jääb mulje, et et Euroopa Komisjon jätab nüüd võimaluse lobistidele siin oma huve sisse tuua ja et ei olda järjepidevat äh, finantsturgude reguleerimise osas, kus ei üritata ka kehvadele pankadele päitseid pähe panna ja sellisel juhul, kui kiiresti ei edeneta, siis protestid, meeleavaldused Euroopa linnades näitavad väga selgelt, kuhu me jõuame. ja mina äh, julgustaksin teid kapitalinõuete direktiivi osas väga rangeid eeskirju ja sätteid rakendama, sellepärast et sellest, nendest tegevustest, nendest rangematest eeskirjadest sõltub ju ka meie tulevik. kui te nüüd tahate vastuseid ka, siis palun tehke lühidalt, me peame kaheksateist kolmkümmend ikkagi lõpetama. ma tänan, proua esimees. tänan, väga kena, et volinik tahab, et asjad liikuma läheksid ja finantskriis selja taha jääks, aga kõik see on väga keerukas. nüüd laenu andmine, laenu võtmine Äh, siin meil on ettepanek kaalumisel, mis puudutab hüpoteeke. kas volinik teab, et tegemist on esimese sammuga ja palju rohkem tuleb ära teha? nüüd äh, riikide aruandlus. tegemist on kompromissiga, mis on kaasa toonud Omnibus kahe ja meil oli kohtumine Strasbourgis ja seal avaldasid saadikud ühist seisukohta, et me tahame horisontaalset lahendust, läbipaistvust, me tahame, et seitsmes direktiiv, raamatupidamisarvestuse direktiiv samuti muudetaks ja läbipaistvuse direktiivi kavandatakse samuti muuta, aga me tahaksime siiski rohkem lähi, horisontaalsemat lähenemisviisi, kas on juba konkreetseid otsuseid ka siin? meie tähtis on ka finantsteenuste kasutajate aspekt, tihtipeale mõeldakse ainult teenuste osutajate peale, aga me arvame, et tähtis on ka mõelda teise poole peale. on vaja anda informatsiooni neile ning kindlasti on vaja mõelda ka ettevõtete sotsiaalsele vastutusele ning nii, et meil on vaja lihtsalt mitte ainult pakkujate peale mõelda. eesistujal ei olnud mikrofoni. ma tänan, volinik, ma jätkan sealt, kus Olli Schmidt kirjeldas olukorda. ma arvan, teiegi tahate näha hästi toimivat ja hästi reguleerivat ja hästi äh, seiratavat finantsturgu ja see on mm, vajalik kogu Euroopale ja see on tähelepanu keskmes kõikjal Euroopas ja aitäh, et te rääkisite ka sellest, kuivõrd tähtsad on stressitestid ning kuivõrd tähtis on taastada usaldus mitte ainult poliitikute ja seadusandjate vastu, ehm, vaid ehm, ka finantsteenuste vastu nende inimeste silmis, keda me esindame ning kindlasti stressitestid pankades on siin peatähtis ning vale, möödunud aastal me tegime kõike seda valesti, nii et ärgem nüüd jälle asju valesti tehke. ja möödunud kord Strasbourgis mitmed meist jäid väga kau-, kauaks üles eh, ja arutasid stressitekste, nende läbiviimist. aga nüüd jälle, miks riik riikide võlad, mis on kirjas eh, pankade bilanssides, ei mm, satu stressitestide mm, alla, miks me ei pööra tähelepanu nendele riskidele stressitestide raames ja meil on üritatud selgitada selle loogikat, aga tegemist on ju suurte potentsiaalsete riskidega. ma tänan, et te vastasite likviidsuse kohta kapitalinõuete direktiivi neli osas härra Lamberti küsimusele, jah, meil on vaja, vaja mõõta eh, pankade likviidsust ja selleks on vaja mõõdupuid, aga mm, eriti see riik, kus teie kodus olete eh,, öeldakse, et lõppkokkuvõttes mõjutab see kõik pikaajalisi projekte, pikaajalist finantseerimist et likviidsus suhtarvude mm, mõõtmine võib tegelikult mõjutada meie investeeringuid tulevastesse projektidesse, infrastruktuuridesse. E, selline pikaajaline finantseerimine, üks aspekt ja tihtipeale kindlustajad ütlevad sedasama, kui kõneks on Solvency kaks Äh, kas teie käsitlete seda spetsiifilist vajadust, mis meil on, meil on ju vaja Euroopas pikaajalisi investeeringuid, kuidas teie seda näete? Eh, e ma tänan. minagi tahan tänada eh, volinikku eh, selle ettekande eest, mis ta tegi Humboldti ülikoolis. väga tähtis on, et me Äh, vaataksime Euroopa mõõdet, poliitilist mõõdet äh, praegustel rasketel aegadel. mul on kolm küsimust teile sellega seoses kõigepealt mõned äh, ettepanekud, mis te olete koostanud ja meile saadate. kas neil on taga ka teie kolleegide toetus, näiteks finantstehingute maks? kas te arvate, et te võite meile ka juba nimetada kuupäevi, millal komisjon mm, jagab teie seisukohti ning otsustab asjad mingil kuupäeval ning nüüd eurovõlakirjade teema juurde tulla. Äh, kas te kasutate oma mõjujõudu volinike kolleegiumis, et asjadega edasi minna? et siin Euroopa mõõdet tugevdada. Äh, jah, parlament oli ka osaline järelevalveasutuste eh, arhitektuuri loomisel. aga selles eh, arhitektuuris suurendati küll Euroopa asutuste mõju, aga samas on tähtis see, et praktikas pärast seda, kui õigusloomelised tekstid on koostatud, et praktikas eh, Eh, ei hakataks õõnestama uute ametiasutuste eh, jõudu ja volitusi ja pädevust. näiteks esmavolitused eh, lühikeseks müügi vallas. esmavolitused peavad jääma selliseks, nagu nad olid meie raportis ja ka komisjoni esialgses ettepanekus, sest see on ülimalt tähtis, et saavutada meie eesmärgid ja konstruktiivset trialoogi pidada komisjoniga. nüüd septembrikuine algatus teilt, härra volinik, eh, mis puudutab ka minu raportit, te olite nii kena ja viitasite sellele. nimelt panganduskriisi ohjamine. ja ma saan aru, et teie ettepanek tuleb pärast stressitestide lõppu, aga kahekümne neljandal ja kahekümne viiendal tulevad kokku tulid kokku riigijuhid, valitsusjuhid, riigipead ja otsustasid eh, ka stressitestide üle. ja ma arvan, et see kõik tegelikult on vastuolus selle Euroopa dimensiooniga, millega teie toetate ja mis on kõige parem viis, kuidas lahendada eh, pankadega seonduvaid kriise. kas meil ei teki selline spiraal ühelt poolt riikide võlakirjade, teiseks pankade üha süvenevad probleemid ja olukord, mis on praegu juba tõsine, muutub veelgi hullemaks Euroopas? ma kardan, et tekstist on väga palju mõtteid tegelikult nõrgenenud. Uh, ma tänan, härra volinik. ma tahaksin teilt küsida kaks küsimust. esimene Te olete väga tähtis mees, te kohtute äh, tähtsate finantsministritega kogu Euroopas. kui te arutate nendega asju, äh, kuidas teile tundub, milline meeleolu neil on, kas nad ikka saavad aru sellest lihtsalt reeglist, et ei saa rohkem kulutada raha, kui maksutulu toob ja äh, kas nad ikka veel süüdistavad teisi ja finantsinstrumente nende probleemide eest, mis neil praegu on? ja teiseks, mitmed kolleegid siin viitasid Äh, siin äh, lühikeseks müügile, äh, mille käigus aktsiaid ei laenata ja räägiti ka vajadusest pikaajalisi investeeringuid teha, me kõik oleme ju selles suhtes ühte meelt, aga üks ettepanekuid, mis parlamendil on, on krediidiriski vahetustehingute kohta Äh, on juba tehtud ja samas sektor äh, ütleb, et väikepankadel ei ole krediidiliine avatud just nimelt selle tõttu, mis meie oleme välja pakkunud ning see võib potentsiaalselt ohustada riigisektori ja avaliku sektori suhteid ning äh, kuidas nüüd rääkida, et meie tegeleme asjadega järjekindlalt, kuidas seista hea selle eest, et see, mida meie välja pakume õigusloomes ja meie soovid ja pürgimused tõesti peavad viima välja sellele, et meil on rohkem pikaajalisi investeeringuid tulemas. ma tänan, nüüd on sõna volinikul. ma vabandan, vabandust, komisjon, ma vabandan, et ma ei olnud siin meie arutelu alguses, ma pidin olema teises komisjonis, kus ma olen raportööriks. aga ma koostasin teile ühe konkreetse küsimuse, aga samas mul on hoopis lühike küsimus spontaanselt teile esitada. nimelt ja samas see on pakiline küsimus, see puudutab Kreekat. nagu te teate, Kreeka valitsus eile tunnistas seda, et ta müüb otse kõik need firmad maha, mis on börsil ja mis kuuluvad praegu riigile. tegemist on pika riigifirmade nimekirjaga. ja e, komisjon on julgustanud valitsust seda tegema. minu küsimus, kas need firmad, kuna nad on börsil kaubeldavad firmad, mis te arvate, kas neil on väikesemahulisemad äh, aktsionärid ka ja kuidas nende huvi arvestatakse, kas see on ikkagi parim viis, kuidas äh, probleemid lahendada? kas ei karda, et see hoopis võib korrata seda halba kogemust, mis meil on telekomi äh, müümisega Kreekas erakätesse? tulemuseks oli väga õnnetu olukord sest telekomi pakett tähendas seda, et eh, tegelikult privatiseerimine kukkus läbi selle paketiga. ja eh, kas ei ole karta, et ka nüüd hakatakse ühenduse õiguse sätteid rikkuma, rahalist lõpptulemusena läheb eh, kaotsi, siin on ju töötajate kindlustusfondid mängus ja lõppkokkuvõttes tõuseb sellest tulu hargmaistele firmadele, ennekõike Saksamaa hargmaistele firmadele. suur tänu, proua esinaine ja härra volinik. kõigepealt infoks. Te rääkisite Basel kolmest eh, ja nüüd me teame, et eh, ka äh, Paal kahte pole äh, asjakohaselt rakendatud ja kõigis liikmesriikides üle võetud. seetõttu tahaksingi teile esitada kaks küsimust, need on küll tehnilist laadi. kõigepealt te rääkisite Euroopa Komisjoni presidendi seisukohtadest, ma ei oskagi nagu väljendada seda äh, prantsuse keeles nüüd öelda, soovitakse, et, et võetakse vastutusele riik, riigi haaval nõutakse aruandlust ettevõtetelt selle kohta, milliseid investeeringuid tehakse kolmandate riikide, arenguriikide mäetööstusesse. aga kas see puudutab ka raamatupidamisnorme ja muid norme, teie eelkäija äh, äh, töötas kondikava küll välja, aga äh, selle tulemusel muutus autoregulatsioon lihtsalt iseenese järelevalveks, seega ma tahaksingi küsida, kuidas see riik riigi haaval vastutusele võtmisele hakkab toimuma kui te tõesti, kui teid tõesti huvitab see investeerimise temaatika kolmandatesse riikidesse, siis te peate konsulteerima ka oma, oma kolleegidega, küsige näiteks, mis teie kolleeg Smeta, see Meta teeb äh, maksunduse vallas ja kõik need järelevalvepaketid, millega te olete nii palju tööd teinud ja uued järelevalveasutused loonud, selle eesmärk oli finantsturgude stabiilsuse loom-, loomine, aga täna teame me, et äh, kõigil kapitalitehingutel ei ole alati lisaväärtust majandusele ja paljud organisatsioonid tegelevad sellega ja äh, ja mullide olemasolu, äh, olgu siis äh, kinnisvarasektoris või pangandussektoris võib jällegi äh, tekitada makromajanduse tasakaalutust, mis on väga ohtlik. ma ei pea, äh, ma, ma, ma ei saa teilt nõuda, et, et võtke üks direktiiv vastu, et olukord lahendada, aga ikkagi, kuidas te niisugustele äh, ohtudele reageerite, väljakutsetele vastu seisate? kui me nüüd kapitaliturgudel toimuvat jälgime, siis äh, keskpangas on küll osad mures sellepärast, et äh, e-, et oleks vaja reguleerida ka kuidagi aktsiaid, äh, e-, et et aktsiate kohta tahetakse nüüd nõuda nii palju informatsiooni, justkui oleks see, e-, oleks tegemist riigivaraga. Te teate täpselt äh, nendest äh, standardite kohta, mis kehtestatakse börsidele, äh, et nõuet, et informatsiooni avaldatakse, aga teie kui siseturu volinik, teid puudutab ka, puudutavad ju ka finantsturud, seega minu arvates peaksite te sekkuma suur tänu äh, ja ma tahaksin tõesti tänada kõiki sõnavõtjaid, nüüd teil on tõ-, äh, aega vastamiseks kuni kaheksateist kolmekümneni ja minagi tahaksin tänada äh, tõlke vastutuleku eest ja püüan teha nii, Äh, nii konkreetselt ja lühidalt, kui ma saan, arvestades ka minu muid, muid kohustusi, ma juba oleksin pidanud lahkuma ammu uuele, uuele järgmisele kohtumisele ja seetõttu tahaksin ka tänada proua McCarthy't, kes täna siiski siin oli ja esitas mulle küsimusi äh, eneseregulatsioonist äh, on tõesti juba palju räägitud, aga see peab, peab ütlema, et see oli halb mõte. juba, juba kaubavahetuse algaegadest maailmas oli minu meelest tekkinud see mõte, et turud reguleerivad ennast ise, kuid see on lihtsalt üks müüt. ja nüüd äh, nädal nädala kaupa teeme me tööd selleks, et luua maailma majandusjuhtimine, muidugi alustame Euroopa majandusjuhtimisest ja samuti teeb, tegeleb sellega G kakskümmend. proua McCarthy meenutas Iiri pangakriisi ja tahaksin öelda, et need löögid, mis tulid Kreekast, Iirist, Portugalist ei ole tegelikult oma iseloomult sarnased kaks aastat tagasi Iirimaa puhul ja Iiri pankade puhul oli äh, oli ju küll olemas äh, järelevalvemehhanisme, tööriistu äh, selleks, et nii sisemiselt kui ka väljastpoolt järelevalvet teostada ja ilma nendeta muide oleks äh, pangakriis Iirimaal palju karmim äh, võinud olla, tagajärjed palju hullemad, äh, sest me ei saa siiski salata, et, et, et ilma kontrollita vahendite jagamist ei toimunud, me ikkagi olime ainult pannud paika ka nii, nii sisemise kui ka jär-, väljastpoolt äh, järelevalvemehhanismi ja, ja, ja seetõttu mm, tulebki tõsiselt äh, tööd teha, aga palju kiiremini tööd teha, sest äh, me teame, et turud, turud arenevad väga kiirelt. et siiski reageerida. tahaksin ka teid informeerida sellest, millist tööd me teeme üle Atlandi äh, mõõduvõtmises. Äh, kohtun äh, USA järelevalveametnikega minist-, ministri tas-, ministrite tasandil. tahaksin öelda, et meie järelevalveraamistik on erinevad ja ma ei taha siin rääkida äkki Hiinast või, või teistest, aga meie prioriteedid on siiski Atlandi ülesed, sest meie kaubavahetuse enamus puudutab siiski äh, USA-d. ja ma tahan öelda, et, äh, et ähm, äh, Basel neli pole veel valminud, ma olen muut-, mures ja mind paneb muretsema ka raamatupidamisstandardite lähendamine, mis selles valdkonnas toimub. ja muidugi on oluline arvestada, kas kapital annab turuväärtust juurde või mitte. me loomulikult nüüd äh, uskuge mind, suhetes äh, ameeriklastega, aga teiste teemade puhul, näiteks avalikud hanked, mis otseselt teist ei, teid ei puuduta, tahame me siiski äh, avatult suhelda. me tahame, et USA turud oleksid näiteks avatud äh, Euroopa ettevõtetele ja kolleeg Kõhtiga tahame me, et, et me äh, ikkagi äh, võtaksime üle ka äh, osa lepinguid, mida mujal maailmas juba rakendatakse, et ka meie olukord paraneks. Te, proua McCarthy, rääkisite ka kapitalinõuete kolmandast direktiivist, te teate ise palju paremini neid teemasid kui, kui äh, kui mina, aga täna on juba ülevõtmise äh, informatsioon äh, äh, osadest liikmesriikidest tulnud, kuus liikmesriiki ei ole üle võtnud seda direktiivi ja me oleme valmis siis rikkumismenetlust algatama nende riikide suhtes. olukord on siiski raske, sellepärast et direktiivi reeglite tegelik ettepaneku rakendamise, rakendamist on väga raske hinnata. üks asi on, et liikmesriigid ütlevad, et nemad on nad üle võtnud, need, need direktiivid, aga kas pangad neid rakendavad, seda me ei tea. seetõttu peavad liikmesriikide järelevalveasutused ise pank, panga haaval kõik läbi kontrollima, kas need reeglid täidetakse. aga me oleme sellele olukorrale väga lähedal ja tahaksin öelda, et tõesti mõte korraldada üks, üks seminar äh, koos komisjoniga äh, parlamendi osalusel arutada, kuidas olukorda lahendada, oleks väga kasulik. ja Iiriga pean ka lõpetama, äh, muidugi me tahame usaldada Iirimaad see töö, mida Iirimaal tehakse, on väga keeruline, raske, aga loomulikult Euroopa Keskpanga Euro- ja IMF-i ja, ja komisjoni abil saavad kindlasti asjad paika ja teid, härra Kigol, tahaksin ka tähelepaneliku suhtumise eest tänada. toetan teie mõtme, mõtteid, mitmeid mõtteid Kreeka, Iirimaa, Portugal ähm, ja võib-olla mõned teised riigid ka omavad mitmeid ühiselemente. tahaks, tahaksin öelda, et, et, et me peame solidaarsed olema üksteisega, külmavereliselt läheneme olukorraga, selge peaga läheneme olukorraga, olukorrale, et äh, olemasolev kriis ei tekitaks uut kriisi. keskpank ja, ja komisjon ka äh, äh, peavad nüüd tõdema, et äh, kriis puudutab Eurotsooni riike, mitte Eurotsooni. me oleme suutnud ikkagi hoida alal Eurotsooni, mille me lõime kümme aastat tagasi, tuletan meelde, proua Peres osales ka töörühmas tollal. mäletate, majandusjuhtimise arutamisel eh, suudeti siiski kokkuleppele jõuda, ma ei räägi nendest tulistest vaidlustest, me, meil on siin veel üks kolleeg, kes võib tunnistada, et eh, kümme-viisteist aastat tagasi, neli aastat tagasi samuti eh, siiski suudeti ennast kokku võtta majanduspoliitika koordineerimisel ja üles näidata solidaarsust. sellest, millest rääkisin, Kigolt rääkisin ka mina Berliinis. ükski Eurotsooni riik ei, ei jää üksi, aga ükski ei, ei saa eh, endale lubada finantsdistsipliini mittetäitmist, mille ta ise on omaks võtnud koos teiste Eurotsooni riik, riikidega ja spekulatiivsetes valdkondades tõesti tuleb nõuda suuremat lähe, läbipaistvust, äh, eetilisust äh, ja äh, iga riik peab oma kodutöö ise ära tegema. Teie Riigikolt olete riigis, kus olenemata äh, valitsusest on alati püütud tagada eelarvedistsipliini, tasakaalustatud eelarvet, ei saa majanduskasvu luua võlgadele, ei saa välja anda tühje veksleid, sest nendel ei ole tulevikku, sest te, peab teadma, et tulevikus, et, et maksmise päev jõuab kätte igal juhul eh, ja, ja eh, ma, eh, ja see ma, maksmine võib palju kallimaks maksma minna, kui siis, kui järgitakse distsipliini. juuli alguses, härra eh, Kigolt, avaldame me ka teie teksti eh, CTR nelja kohta, kuulame teid hoolikalt, meil on omad ambitsioonid, me tahame baasel kolme eh, rakendada ja ma kontrollin is isiklikult kas kõik need ettepanekud, mis Baseli komitee teeb, peavad vett, kas nad ise soovivad seda, näiteks likviidsuse küsimuses. töö jätkub, sest teema on väga keeruline. ja äh, finantsvõimenduse küsimuses äh, keskpankade äh, presidentid ja Euroopa Keskpank kavatsevad teise samba meetmed aastaks kaks kaks tuhat kuusteist välja töötada, sest selge on see, et finantsvõimenduse määrast äh, oleneb väga palju selle õigest rakendamisest, aga igal juhul töötan vastutustundlikult ja äh, annan endale aru, kui tähtsad need küsimused on. Äh, ja proua Swinburne ja proua Ford ka äh, on küsinud siin äh, nii nagu härra Kamalgi pikaajalise finantseerimise kohta siin varem ma olen tõesti teadlik, et, et, et äh, peab pidevalt silma peal hoidma sellel, mis e-, Euroopa Liidus toimub ja millised tagajärjed sellel on. Äh, pangandussektorit oleme alati valmis ära kuulama, ma kuulan ka kõik äh, panga presidendid ära, kui nad sõna võtavad, võtavad, aga kindlasti tuleb arvestada Euroopa pangandussektori spetsiifikaga ja selle ja tema kohaga meie majanduses. hüpoteegid, krediidid ähm, on ka üks äh, tööpõld, mis on veel siin äh, lahtine ja läbitud on alles esimene etapp, kõigepealt äh, alustatakse tarbija laenudega ja see puudutab ka nii, nagu äh, nii nagu proua Peres siin ütles, aruandlust ja äh, riikide kaupa selleks, et võidelda äh, maksupettustega ja äh, ja pettustega seoses investeeringutega kolmandatesse riikidesse, eriti Aafrikasse. nii nagu siin öeldi, me soovime, et raamatupidamisstandardite küsimuses kolmeteistkümnendal juulil räägime me uuesti läbi ameeriklastega, mida me soovime saavutada, see on väga huvitav, see, see küsimus huvitab mind väga esimesest päevast, kui ma volinikuks sain ja eh, ja äh, meie eesmärk on äh, tagada äh, parem majandusjuhtimine, läbipaistvus, järelevalve ning meie töö jätkub, et kõik otsused, mis vastu võetakse, oleks läbi arutatud nendel foorumitel, mille osaline ka mina olen aga majandusjuhtimisele lisaks on vaja eh, ka seda, et ehm, eh, järelevalveasutused eh, teeksid oma tööd koostundlikult. Ehm. aga mul on veel igasuguseid teemasid, millega tegelen, liising ja nii edasi, aga nüüd tõesti progress, kolleeg Sanchez Perez Edo, ma ei taha, et et äh, see raamatupidamistemaatika äh, äh, ummikusse jookseks, ma ei ole sugugi naiivne, me peame oma standardeid USA-le lähendama ja riikide aruandluse küsimuses ei pea ka ootama seni, kuni raamatupidamisstandardeid ühtlustatakse. kahe tuhande üheteistkümnendast me oleme läbi viinud või alustanud avalike konsultatsioonidega, me oleme juba üle eh, tuhande vastuse saanud. Eh, president Barroso rõhutab ka, et eh, läbipaistvus on väga oluline ja me tahaksime tõesti selle järelevalve küsimuse ette võtta juba oktoobris, mis puudutab ka ettevõtteid ning samuti raamatupidamisnorme na-, raamat, raamatupidamisnormide direktiiv, uus direktiiv hakkab kehtima kõikidele et-, ettevõtetele ja nüüd äh, kuulasin teie sõnavõtte väga äh, tähelepanelikult ja tahaksingi öelda, et äh, et mul on veel vaja tööd teha, kui te mulle aega annate, ka teiste volinikega kolleegiumis aga kui kolmandatest riikidest rääk-, kolmandatest riikidest rääkida ja investeeringutest kolmandatesse riikidesse, siis ma ma ei ole kindel, et spekulatsioonid puudutavad ainult mäendust, mäetööstust, see puudutab ka metsandust näiteks, kas äh, läbipaistvust nõuda riigiti või, või, või projektide kaupa, peame arvestama ka kulusid, minu kalatsus kavatsus ei ole sugugi äh, Euroopa ambitsioonide äh, lahjendamine ja jällegi tahaksin öelda proua Swinburne'ile ja härra äh, Kigoldile ja ka Vicky Fordile, kes küsisid stressiteste kohta, et ähm, käimasolevad testid on kindlasti praegu palju rangemad kui varasemad meie stsenaarium on äh, suunatud sellele, et äh, tulemused oleksid kvaliteetsemad, palju rohkem nõutakse läbipaistvust, äh, samuti võrreldakse kapitalinõuete täitmist, seega meil on stressitestid, kuid kindlasti on võimalik neid ka paremini läbi viia, korraldades järgmisi teste ja, ja me peame tegema seetõttu järeldused nendest testidest, aga arvestama ka sellega, milliseid ettevalmistusi teevad juba liikmesriigid. komisjoni liikmed on küsinud ka suveräänset nõuded testide kohta mm, pangajärelevalveamet äh, Londonis, ma usaldan teda täielikult, kindlasti kontrollitakse seal ka riigivõlgu ja see on suur samm edasi. ning Stafford äh, tahaksin öelda, et äh, Basel Äh, kolm, see on äh, kuussada lehekülge, solvability on, on võib-olla veelgi paksem dokument, aga ikkagi proua Fordile tahaksin öelda, et äh, me kavatseme ka pensionifondid ja kindlustusseltsid ette võtta. proua Freirale tahaksin öelda, et projekti võlakirjad on mulle väga südamelähedane teema. ma arvan, et ma rääkisin oma seisukohtadest juba eh, pärast oma ametisse määramisest, ametisse määramist ja ta, olen ka selle poolt, et sisse viidaks eh, finantstehingumaks. millal me sellest rääkisime e? hakkame, sellest räägime järgmisel nädalal, aga, eh, aga lühikeseks müügist rääkisime me juba eelmisel nädalal eh, nõukogus ja ma ütlesin ka nõukogus, et eh, me ei saa aktsepteerida selliseid tekste, mis lahjendavad Euroopa väärtpaberituru järelevalveasutuse pädevust näete, kui palju äh, äh, teemasid äh, vajavad käsitlemist härra Kigold ja härra Kamal on küsinud siin jätkusuutliku majanduskasvu kohta ja selle kohta ma võin ainult öelda, et me ei saa seda tagada siis sellega, et kulutame rohkem, kui me teenime või, või tuginedes ainult võlgadele likviidsuse kohta nimelt ähm, tahaksin öelda, et komisjon iseenesest ei saa ära äh, keerata äh, lühikeseks äh, müümist, aga me tahaksime, et Euroopa Liit peaks olema võimeline kiirelt vajaduse korral reageerima ja koos reageerima ja võtma otsus, ka keeleva otsuse vastu, kui vaja. aga meie diskussioon jätkub ja tahaksin öelda ka, et investeeringukaitse on ka minu prioriteet. Reform, härra Kamal, ma tahan investorite kaitset ja, ja in, tagada ja iseäranis investeerimispanku, Euroopa Investeerimispanka kaitsta. ja jällegi ja pikaajaliste investeeringute tagamiseks on oluline riskikapital, seega ühtegi aspekti ei tohi unustada. ja nüüd tulles tagasi uuesti Kreeka juurde, ma mõistan teie mured, nende mured, kes esitasid küsimusi. ma ei taha sekkuda Kreeka otsuse tegijate töösse, kuid ähm, need otsused mõjutavad kõiki äh, lepinguid, lepinguid ka Euroopa Keskpanga ja Valuutafondiga. härra Tšuntis, ma tahan teile öelda, et mina muidugi seisan selle eest, et eelkõige respekteeritaks ühenduse õigust siis, kui hakatakse Kreekas privatiseerimist ellu viima. proua Peres, teie küsite minu käest ka infokasutuse kohta võin teile kinnitada, et ähm, põhivahendid on paika pannud volinik Almunia, aga ma pean seda küsimust veel uurima ja arvestades teie ettepanekuid, vastaksin ma teile pigem kirjalikult. ja ma nüüd vabandan, et ma nii pikalt äh, tegin, igal juhul ma tänan teid äh, ja olen valmis jälle siia tulema, kui te soovite. suur tänu ning äh, peatse jällenägemiseni ja suur aitäh tõlkidele, kes võimaldasid äh, komis-, volinikul nii põhjalikult vastata, meie järgmine koosolek toimub kuuendal juunil esmaspäeval Strasbourgis seega kuues juuni ja nüüd on meie koosolek läbi.